alustame hääletusega ja tegeme esimesena Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek ja hääletamine on nimeline, nõutakse kvalifitseeritud häälteenamust eh, ja eh, kahe kolmandiku antud häälte enamust. Äh, palun äh, istuge oma kohtadele pange vaim valmis äh, nimeliseks hääletamiseks. hääletamine alanud. Augenblick. Ja. ja, bitte sehr. Ja. Mr. President, um, I, I can't. Under the rules, people are not supposed lugupeetud president, reeglite kohaselt ei eh, tohiks inimesed eh, eh, siltidega mm, kojas olla, aga siin on väga palju silte võimalik näha, palun, kas te võiksite paluda kolleegidel need eemaldada, sest et see ei ole lubatud? kodukorra kohaselt ei tohi ka lippe olla laudade peal, et äkki te võiksite siis ka need lipud ära võtta? hääletamine on lõppenud. sada üks poolthäält, nelisada kuuskümmend üks vastuhäält, kaheksakümmend kaheksa erapooletut. seega on see tagasi lükatud. So.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 kahekümne seitsmenda novembri istungil esimeste konverents tuginedes äh, määruse nelikümmend viis kaks tuhat üks artiklile nelikümmend kaks, järgides äh, Kodanikuvabaduste komisjoni äh, arutelu, nimetas härra Giovanni Butarelli Euroopa andme-